Kreeka pädevad ametiasutused on pöördunud minu poole taotlusega võtta mm, saadiku puutumatus härra Spiros Danelliselt vastavalt kodukorra artiklile kuus lõikele kaks edastatakse see teade õiguskomisjonile, õiguskomisjon oma seitsmeteistkümnenda detsembri kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta mm, koosolekul kont-, kontrollis äh, parlamendiliikmete mandaate ning äh, tegi ettepaneku, et need ole, lugeda need kehtivateks, see puudutab proua Justiina Vitaus-Kaite mandaati alates kahekümne esimesest novembrist kaks tuhat kaksteist ning proua Monika